austatud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. austatud daamid ja härrad, suure kahetsusega seitsmendal jaanuaril käesoleval aastal saime teada varasema kolleegi Mario Soarese surmast. üheksakümmend üheksa kuni kaks tuhat neli töötas ta Euroopa Parlamendis, oli Euroopa Parlamendi liige ning oli Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. oli mitmete komisjonide liige, oli Iisraeliga suhete delegatsiooni juht ning pärit Portugalist. Portugalis on tema tähtsust ka raske alahinnata. ta seisis rõhumise ja diktatuuri vastu ning oli vähimagi kahtluseta nii portugallaste kui eurooplaste seisukohast laiemalt sümbol, demokraatia eest peetava võitluse sümbol. välisministrina, peaministrina ning Portugali presidendina oli ta võtmetähtsusega kuju oma riigi ülesehitamisel ning mängis olulist rolli Portugali ühinemisloos Euroopa Ühendusega. Maria Soaresega on Euroopa kaotanud suure riigimehe, visionääri ning praktiku. inimese, kes võitles diktatuuri vastu, kes viis ellu reformid, võitles autoritarismi vastu ning oli veendunud demokraat. meie kohus ja meie ülesanne on austada tema poliitilist pärandit ning kaitsta seda. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin Marius Soarese perele ning sõpradele ja lähedastele ning paljud paljud nendest lähedastest on ka meie parlamendis endiselt, tahaksin neile avaldada kaastunnet Euroopa Parlamendi nimel ning palun nüüd kõigil tõusta, et austada vaikuse minutiga lahkunud riigimeest.